koostöö absoluutselt hädavajalik, nii nagu me oleme näinud seda ka Vahemere regioonis. ning me töötame käsikäes eh, parlamendiga, et seda kõike saavutada, suur tänu Su. suur tänu äh,, härra volinik, nüüd me oleme selle teemaga ühele poole jõudnud ja homme toimub hääletus sel teemal üksteist kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt on Vicky Fordi raport, mis puudutab avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutust. ja kõigepealt ma annaksin raportöörile sõna neljaks minutiks. proua president, suur tänu eh, kõikidele, kes eh, panid õla alla selle raporti loomisel, eh, ka erinevad komisjonid lõid siin kaasa avamere mm, avamerel toodetud naftast äh,, eh, avamerel tuleb üheksakümmend protsenti Euroopas toodetud naftast, kuuskümmend protsenti ehm, gaasist ja see on äärmiselt oluline, tagamaks Euroopa Liidu energiavarustatuse. aga äh, eh, avamerel nafta äh, ja gaasi tootmine on Mm, aeg-ajalt eh, suhteliselt ohtlik ja tegelikult Euroopa Liidu seadusandlus ei saa kuidagimoodi mõjutada seda, kuidas um, uuritakse varusid kolmandates maades. kuid me peame siiski eh, eh, hõlmama kolmandaid maid koostöösse. nii nagu paljud Äh, parlamendist tuluvad ettepanekud äh, on äh, ka see raport täis väga tõsiseid ettepanekuid, mõned asjad on vastuolulised. kõik Eh, kohad, kus eh, toimub eh, naftagaasi ja nafta ja gaasi tootmine, on erinevad ja sellepärast ei saa nendele läheneda ühtviisi. sellepärast tullakse selles raportis välja just kavadega, mis puudutavad konkreetseid, konkreetseid tootmiskohti ning iga eh, tootmispiirkonna puhul on vajalik eh, sõltumatu järelevalve. see on äärmiselt oluline. Eh, ohutus ei kuulu mitte kellelegi, sellepärast on vaja koostöö regulatiivorganite ja naftatootjate vahel kõigepealt eh, me peame mõtlema ohutusele, ohutus on kõige tähtsam. Eh, tähtis on see, et ohutusnõudeid täidaksid kõik töötajaid. inspektorid, kes järgivad, jälgivad seda tööd, peavad olema eh, väga kogenud, kui nad käivad kohal olukorraga tutvumas. oluline on ka globaalne globaalne koostöö selles valdkonnas ja raportis öeldakse, et et kui luua mingisugune uus üle-euroopaline superregulatiivasutus, siis sellest asi paremaks ei lähe. mis puudutab seda Mehhiko suurt õnnetust, siis kulutati liiga palju aega, enne kui algas puhastusoperatsioon. Euroopa eh, mereohutusorganisatsioon on eh, näinud vaeva ja investeerinud selleks, et oleks vahendid, millega eh, lekke puhul merd puhastada aga me peame tegelema ennetustööga. kui ollakse mm, hoolimatud, siis eh, eh, tuleb tootjad võtta vastutusele, nad peavad eh, maksma kinni kahjud. ja selleks, et nad saaksid võtta endale, et nad saaksid täita oma finantsvastutust, on vaja mõelda ka kindlustuse peale Eh, on vaja eh, vastastikust kindlustatust, on vaja eh, ka väliskindlustatust ning kuigi tegemist on suuremahuliste töödega nafta tootmisel, siis ei tohi jätta kõrvale väikseid tegijaid, eriti kui tegemist on Eh, esialgsete uurimistöödega. Eh, Arktika piirkonnas, põhjapiirkondades hakkas eh, naftagaasi uurimine pihta juba möödunud sajandi kahekümnendatel aastatel, aga me peame alati olema kindlad, et, et neid maardlaid võetakse kasutusele siis, kui on tagatud täielik ohutus, eriti põhjapiirkondades ja meres. suur tänu! nüüd me oleme jõudnud avatud mikrofonini. E, esimene kõneleja, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Fordi selle suurepärase raporti eest, mis puudutab nafta tootmist avamerel e, see õnnetus, mis toimus Mehhiko lahes, on sundinud meid ümber vaatama, kuidas nafta tootmine Eh, toimub ning me peame uuesti kinnitama, et tootja tõepoolest vastutab nende kahjude eest, mida ta on eh, põhjustanud ning eh, kulud peab kandma tootja, mitte kohalik kogukond, kes on puudutatud. niisugused reeglid tulevad panna, tulevad rakendada praktikas. Euroopa Euroopa mereohutusamet mm, peab tagama selle, et võtmetähtsusega reeglid on paika pandud, et peetaks kinni ohutusnõuetest ning ning tuleb toetada ka väiketootjaid. aitäh! ja järgmiseks kolleeg Flašikova tänan, president, lugupeetud volinik. siseriiklikud öö, naftatarned ja energiatarned on väga öö, olulised Euroopa Liidus paljud neist on pärit tegelikult avamere Eh, puuraukudest ja tegelikult ei ole võrdset jaotust. kogu tegevus kuulub Euroopa Liidu kontrolli alla. siin on juba mainitud erinevaid katastroofe, mis on eh, aset leidnud ja me peame uuesti luubi alla võtma, võtma kõikide selles eh, valdkonnas tegutsevate ettevõtete turvalisusküsimused ja seda peaksid need ettevõtted ka ise tegema. ohutust on vaja parandada, aga turvalisemalt ei pea ennast tundma mitte ainult ähm, seal avamerel tootmisega tegelevad töötajad, aga mm, ka teised, ka üldsus peaks saama turvalisemalt ennast äh, tunda, on vaja kindlasti veenduda keskkonnaohustuses ja nii edasi. aitäh ja järgmisena kolleeg Tikau. suur aitäh, president, lugupeetud volinik. ma pean ütlema, et avamerel eh, tootmine ähm, võib üsnagi märkimisväärselt mõjutada naaberriike, teisi liikmesriike ja sellepärast meil peaks olema paigas mingisugused ohutuskriteeriumid. Eh, ohutus ja turvalisus peaks olema tagatud ja selles valdkonnas peaks olema selline lihtsustatud õiguslik raamistik. mina sooviksin, et komisjon analüüsiks kõige ähm, arenenumaid meetmeid avamerel naftat tootmiseks ähm, meetodeid ja turvameetmeid sealjuures ja et teeks vastavad ettepanekud ning kindlasti vaja on ka äh, finantsressursse, kui midagi katastroofilist juhtub, et siis saaks neid kohe kasutada äh, keskkonna ja üldsuse kaitsmiseks ning ava-, enne kui antakse litsents avamerel tootmiseks, tuleks kindlasti öö, uurida keskkonnamõjusid, aitäh! suur aitäh! ja järgmisena kolleeg Figureido, palun. mikrofon, palun. tänan, president! suur tänu, mis öö, puudutab Äh, neid arvukaid õnnetusi, mis on aset leidnud, siis see näitab, et avamere puurimine ei saa jätkuda ainult äh, selles suunas, et suured ettevõtted tahavad äh, saavutada võimalikult suurt kasumit ning ei võta arvesse ohutusreegleid. me peame austama kõiki reegleid, me peame tagama tõhusa kontrolli ning range järelevalve selleks, et eraettevõtete huvid ei ületaks äh, elanike huvisid, sellepärast äh, palun äh, komisjonil teha vastav ettepanek. aitäh ja järgmisena kolleeg suur tänu äh, proua Fordile tehtud töö eest, kuid äh, Roheliste fraktsioon on esitanud alternatiivse ettepaneku, mis näeb ette äh, tundlike piirkondade kaitse, eriti Arktika piirkonna kaitse tootmislubade jagamisel võib õnnetustega kaasneda nende piirkondade pöördumatu hävinemine. ja küsimus on selles, kes siis õnnetuse korral selle piirkonna puhastab, sest siin ei ole konkreetset riiki, kes oleks vastutav, see on seega ülemaailmne probleem. tahaksin juhtida oma kolleegide tähelepanu mitmele punktile, kõigepealt kontroll. tõepoolest tuleb kontrolli tugevdada, kuid see peaks toimuma Euroopa tasandil ning merendusjärelevalve arutus peaks olema siin vastutavaks. me, kui me vaatame seitsmekümne kuuendat parandust, siis me tegime selle ettepaneku selleks, et koos neljakümne seitsmenda parandusega äh, näetakse ette mitte ainult majanduslike kahjude korvamine, vaid ka sotsiaalsete kahjude korvamine muidugi on hea mõelda väikestele naftaettevõtetele, kuid kui nad ei võta vastutust, siis ma ei näe neile põhjust anda vastavat puurimisluba, aitäh. aitäh. ja järgmisena saab sõna volinik Tajani. aitäh, president Mehhiko lahe intsidendi järel esitas komisjon tegevuskava selleks, et tagada keskkonnakaitse äh, ja äh, katastroofi tagajärgede likvideerimine avamere äh, tootmise puhul. muidugi avamerel puurimine on vägagi keerukas ettevõtmine mul on siiski väga hea meel äh, vaadates äh, või nähes seda, et teie lähenemisel ja meie lähenemisel on väga palju sarnasusi. meiegi eesmärgiks on äh, parema järelevalve alla saada see sektor, kindlasti me soovime selleks kasutada Euroopa kõige kaugele jõudnumaid meetodeid, meie poliitika peab olema selge, hästi defineeritud ja realistlik. avamerel nafta ja gaasi tootmine on tähtis öö, äh, energiaallikas, ja enamasti on seal ohutus väga kõrgel tasemel, aga nii, et see, aga selleks, et see tulevikus ka ähm, jätkuks, peame me väga suurt valvsust säilitama, me ei tohi jääda loorberitele puhkama. Ehm, me teame, mis seis on näiteks Põhjamerel, Šotimaa lähedal, me teame, mida on vaja teha selleks, et ohutust parandada. avamerel tootmist peab ehm, korralikult eh, jälgima liikmesriikide ehm, ametiasutuste poolt Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit võiksid muidugi mingisugustes valdkondades oma rolli mängida, näiteks me võiksime levitada parimat või head tava ähm, sellel alal, vaja on suuremat läbipaistvust, kindlasti asjaomased mm, tegutsejad peaksid omavahel jagama parimaid kogemusi ning kindlasti preventsioonistrateegia peab ka paigas olema. Euroopa Liidul võiks olla roll nende programmide juhtimisel, mis tegelevad juba juhtunud õnnetuste tagajärgedega. kindlasti on vaja ka mõjuhinnangut, keskkonnamõju hinnangut, see ilmub oktoobris, siis näete, milline on meie tulevikku suunatud poliitika tähtis on, et meie vahendid oleksid vägagi jätkusuutlikud, meie mm, ettepanekuid on äh, vastavas sektoris küll tervitatud, nafta ja gaas ei tunne riikide piire ja sellepärast on igati õigustatud, et Euroopa Liit selle küsimusega tegeleks seda arutatakse ka G kahekümne kohtumisel ning ma arvan, et teie toetusel on komisjonil võimalik nende asjadega väga ruttu edasi minna. kindlasti me ootame teiega koostööd käesoleval sügisel tuleva ettepaneku osas, aitäh! suur tänu, härra volinik, homme toimub siis hääletus kell pool kaksteist selle teema üle nüüd äh, on meil päevakorras äh, Marina Janakudakise raport Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. annan sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. Thank you. As government suur